istung äh, jätkub, palun võtke istet. kõigepealt on härra Kolnišil isiklik äh, märkus. härra Kolniš Öelge palun, millisele kodukorrapunktile te viitate? ja suur tänu, artikkel sada kuuskümmend neli, mis puudutab isiklikke asju ja ma olen kuulnud, et hääletuste ajal, sealhulgas siis istungi juhataja, teie öö, olevat öelnud, et kui mina ei rahune, siis te sooviksite öö, hankida rahusteid ja neid mulle pakkuda. ja öö, te olevat seda öelnud assistendile ja ma ütleksin, et see on siiski väga ebaviisakas, mina nõuan väljendusvabadust ja seega Äh, viitaksin ka äh, artiklile kakskümmend kaks, mis puudutab presidendi tööd ja sada kuuskümmend viis ja sada kuuskümmend kuus, äh, mis puudutavad teie pädevust, lubavad välja saata saadikuid, kes häirivad koja tööd, kuid ilma tema poole pöördumata ei saa te välja saata isikut, kes ei ole koja tööd häirinud. ja sõltumata äh, sellest äh, kõigest äh, leian ma, et see on vastuolus inimõigustega, mida see parlament püüab kõikjal kaitsta täna. ja tänan härra Kolnis, nüüd äh, järgmine päevakorrapunkt äh, on meil hetkeolukord Euroopa Liidus, arutelu Rootsi peaministri Stefan Löfveniga. Äh, tere tulemast, härra peaminister, meie jaoks on suur au, et te võtate sõna teemal hetkeolukord Euroopa Liidus siin Euroopa Parlamendis. härra peaminister, enne kui ma teile sõna annan, juhin tähelepanu sellele, et Äh, esimeste konverentsil me otsustasime, et äh, sellel päevakorrapunktil äh, me ei tee vaba mikrofoni vooru ja ma ei võta vastu ka sinise kaardi küsimusi, nii et sõna saab Rootsi peaminister härra Le Fen, palun. president of the european parliament lugupeetud äh, parlamendi president äh, härra Schulz, suur aitäh äh, kutse eest täna siin viibida, tegemist on minule suure auga. lugupeetud Kristelina Georgieva, komisjoni asepresident, Euroopa Parlamendi saadikud, daamid ja härrad on olnud head ajad, on olnud halvad ajad, on olnud äh, tarkust, on olnud äh, rumalust, äh, uskumist. oli lootuste kevad ning lootusetuse talv. tegemist on Dickensi kahe linna loo väga vaba tõlkega tõlgi poolt kirjeldati kaheksateistkümnendat sajandit, kuid samuti võiks nende sõnadega kirjeldada meie aega. tõepoolest, me oleme läbi käinud lootusetust talvest, terroristid, ekstremistid on üritanud rünnata meie alustalasid, Venemaa on üritanud muuta Euroopa piire jõuga, meie liit ei ole olnud suuteline toime tulema noortetöötuse sotsiaalse lootusetuse ning ülemaailmse rändajate kriisiga. kuid samuti on lootus tärkamas. ülemaailmne kliimakokkulepe, uued jätkusuutlikud äh, eesmärgid ning Aafrika riikide tärkamine vaesusest näitavad, et ülemaailmne koostöö suudab asju muuta Euroopa Liit seisab praegu ka äh, lootusrikka kevade ees, kui me suudame tugevalt vastu seista välistele ohtudele ja, ja toime tulla ühiste väljakutsetega, kui me suudame viimastest äh, finantskriisist äh, tekitatud tõketest üle saada ning edasi liikuda mina sündisin tuhande üheksasaja viiekümne seitsmendal aastal, samal aastal, kui sündis ka Rooma lepe. minu põlvkonnale anti sellega suuri võimalusi ja lootusi tuleviku jaoks. paljude jaoks meist oli selge, et maailm oli meie jaoks äh, avastamiseks äh, ning paremaks kohaks muutmiseks minu jaoks on kohustuseks samad võima-, samu võimalusi ja samu lootusi pakkuda praegusele noorele põlvkonnale. ja ma tean, et Euroopa Liit on suuteline olema äh, vedavaks jõuks, kui me jääme kindlaks oma kolmele põhiväärtusele, demokraatiale, koostööle ning samuti lisaväärtusele, mida Euroopa Liit kodanikele pakub. alustaksin demokraatiast me praegu tugevdame oma ühiste tegevust võitlemaks terrorismi vastu äh,, argpükslike ja šokeerivate rünnakute vastu, mis on äh, korda saadetud. meie poolt astutud sammud on karmid, kuid vajalikud. aga demokraatia kaitsmine on äh, oluliselt suurem ja keerukam ülesanne. see tähendab seda, et me kaitseme oma juudi kodanikke ajal, mil antisemitism, vihkamine ja vägivald läbi Euroopa leiab jällegi kajastamist. see tähendab seda, et me ei nõustu kunagi ekstremistide ja populatsioonidega, äh, populismiga ning äh, moslemite stigmatiseerimisega see tähendab seda, et me töötame roomade õiguste nimel ning kõikide teiste vähemuste õiguste nimel, keda, kelle arengut takistavad eelarvamused. see tähendab samuti ajakirjandusvabadust, sõnavabadust, sest me teame, et poliitikud äh, saavad ainult kasu sellest, kui nende üle kehtestatud kontroll, äh, avalikkuse kontroll on tugev meil on vaja ausaid, avatud kohtumõistmist selleks, et edasi liikuda avatud ühiskonna poole. kui me nendest demokraatlikest vabadustest kinni ei pea, siis me kaotame selle Euroopa, mida me tunneme. sellega jõuan ma teise punkti juurde ehk siis koostöö juurde. harva on nii paljud inimesed maailmas ümber asunud kui praegu. harva on nii vähesed Euroopa riigid olnud valmis äh, reageerima. viimaste kuude jooksul Rootsi võttis vastu kaheksakümmend tuhat inimest proportsionaalselt tähendaks see seda, et äh, Euroopa Liit peaks olema mõnel kakskümmend viis miljonit põgenikku vastu võtma. meil on vaja reageerimissüsteeme ja ühistegevust. Schengeni kokkulepe ning vaba liikumine, mis sellega kaasneb, on Euroopa Liidu alussammas ning hädavajalik meie majandusele. kui me aga ei tegutse ja ei tegutse kiiresti, siis võib see meil kaotsi minna ma näen, et tehakse palju sõnu ja kavasid edasiliikumiseks, aga tege-, aga elluviimist on vähe, seega kutsun üles kõiki liikmesriike siin oma vastutust kandma. aeg on kätte jõudnud tegutseda, aeg on võtta kontrolli alla välispiirid, tugevdada koostööd Türgiga rahvusvahelise seaduse põhjal aeg on kätte jõuda äh, rakendada põgenike ümberjaotuskava Euroopa Liidus, võidelda inimkaubanduse ja smugeldamise vastu ning samuti tugevdada meie välispoliitikat selleks, et põgenike kriisi põhjustele lõpp teha. seega me peame kaosest äh, välja rabelema ja kontrolli saavutama, vastasel juhul Euroopa äh, koostöö satub ohtu. edasi vaadates on aeg äh, tunnistada, et Dublini määrus ei toimi ja see vajab asendamist. kui me ei loo ühtset äh, ühist äh, varjupaigasüsteemi, siis üha rohkem riike peavad reageerima ühepoolselt. see kahjustab liikuvust, kaubandust ning kõige enam kahjustab see põgenevaid inimesi. Rootsi juba tegutseb uue varjupaigasüsteemi kohaselt, mille põhiselt siis jagatakse võrdselt põgenikud Euroopa Liidu liikmesriikide vahel ära ning äh, siin ei ole tegemist ühe riigi algatusega, vaid Euroopa Liidu äh, süsteemiga kui me tahame jagada ühiseid välispiire ning äh, vaba liikumist, siis me peame ka ühiselt äh, jagama siia tulevaid põgenikke. ja kui päris ausalt ütelda, siis ma ei näe, kuidas riigid, kes ei osale ühises varjupaigasüsteemis, saavad äh, osaleda Schengeni koostöös. This, this brings me to my third point and that sellega jõuan oma kolmanda märkuse juurde, mis puudutab lisaväärtust kodanikele. me oleme näidanud, et oleme valmis kõvasti tööd tegema selleks, et kokku jääda. nii oleme me teinud äh, selle nimel, et Ühendkuningriik jääks Euroopa Liitu. kaebused Euroopa Liidu vastu kõikjal äh, meie kontinendil, aga ei tohi, me ei tohiks neid kõrvale jätta, sellepärast et neist tuleb ka välja see, mis meid tegelikult koos hoiab. Euroopa vaim ning äh, lisaväärtus, mis tuleneb ühisest koostööst. me peame näitama, et kakskümmend kaheksa liikmesriiki ning äh, viissada kaheksa miljonit inimest koos pakuvad midagi enamat. näiteks selliste väljakutsete vastases võitluses nagu kliimamuutused, ükski rahvas ei suuda sellega üksi toime tulla samuti isegi suurema, veelgi suurema ühisturu loomine ülemaailmse konkurentsi tingimustes ning suurema turvalisuse tagamine äh, meie kodanikele ülemaailmses äh, ohtlikus olukorras. meil on vaja laia toetust selleks, et endiselt tugevad olla kahekümne esimesel sajandil, selleks on meil vaja liitu, mis töötaks rohkem kodanike heaolu nimel. maailmas, kus kuuskümmend kaks inimest omavad sama palju kui kolm koma viis miljardit inimest. sellises maailmas on meil vaja, et Euroopa Liit töötaks võrdsuse nimel ning selle nimel, et igalühel oleks võimalus äh, püüelda parema elu poole. selleks on meil vaja äh, paremat sotsiaalset äh, raamistikku, meil on vaja tugevdada mm, inimeste töö leidmissuutlikkust ning ettevõtlust. sellepärast, et kui ettevõtted ja inimesed on tugevamal positsioonil, siis majandus kasvab. sotsiaalses Euroopas peab Euroopa Liit eh, nõudma häid töötingimusi kõigile, kes töötavad Euroopa Liidus. töö eh, ei tohi olla peale sunnitud, samuti ei tohi konkureerida madalamate palgatingimustega. alati on keegi, kes on vastutav, eh, peab olema vastutav selle eest, et töötajal oleks turvaline töökohal. sotsiaalne Euroopa peab töötama selle nimel, et ära kasutada kasvava äh, tööjõu potentsiaali. selle tulemusena saab ka meie SKT kasvada ligi kaksteist protsenti aastaks kaks tuhat kolmkümmend. E seega Euroopa Liit ei pea mitte ainult tagama rahastamist, vaid peab olema ka edasiviivaks jõuks tagama naiste tuleku tööturule ning tagama võrdsed tingimused tööl kõigile. see on eetiliselt ja majand-, eetiliselt õige ja majanduslikult põhjendatud. sotsiaalne Euroopa peab kollektiivselt võitlema noorte töötuse vastu, mis muserdab meie noorust, morjendab meie majandust ning ühiskonna usku tulevikku seega me peaksime prioriteetselt käsitlema investeeringuid haridusse veelgi suurendama õpilasvahetusi mitte ainult kõrgharidussektoris, vaid samuti eh, keskkoolides. samuti peame looma töökohti tuleviku jaoks noortele. meil on vaja sotsiaalseid investeeringuid, ambitsioonikaid kaubanduskokkuleppeid ning digitaalset siseturgu. see on selline sotsiaalne Euroopa, millega saavad liituda oma südames ka Euroopa kodanikud. komis-, komisjoni ettepanek lähetatud töötajate direktiivi muutmiseks ning sotsiaalse samba arendamiseks näitavad, et töö on käimas ja ma tervitan seda. paremate töötingimuste tagamine ning sotsiaalne progress on hädavajalikud, seega jätkakem edasi, jätkakem edasi liikumast ning töötagem välja strateegia mis aitaks edasi viia sotsiaalse Euroopa mõtet ja mina olen äh, mina äh, kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal suure heameelega võõrustan äh, sellist tippkohtumist, kus neid küsimusi arutatakse Rootsis. E Euroopa Liidus me töötame kõvasti oma ühisturu nimel, kuid veelgi enam peame me töötama kodanike heaolu nimel ma näen Euroopa Parlamenti ja komisjoni võtmetähtsusega isikutena kõigi nende kolme teemavaldkonna raames. minu jaoks on tegemist tervikuna, tervikuga tegemist. ja koos me saame edasi viia seda lootust ja pakkuda seda lootust, mida mina tundsin tuhande üheksasaja viiekümne seitsmenda aasta põlvkonna esindajana kahe tuhande seitsmenda, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda järgnevate põlvkondade inimestel peavad samad võimalused olema. seega see lootusetuse talv Euroopas on olnud pikk ja raske, aga kui me seisame demokraatia eest, kui demokraatiat seatakse küsimärgi alla, kui me muudame oma sõnad teguteks ning tuleme toime rändekriisiga ja kui me loome sotsiaalse Euroopa, mis parandab inimeste igapäevaelus, nende heaolu, siis sellisel juhul me suudame nii parimatel kui halvimatel aegadel luua uue lootustäis kevade Euroopa jaoks, aitäh! suur tänu härra peaminister ja komisjoni nimel saab sõna proua georgieva. tänan president äh, schulz äh, peaminister löfven austatud parlamendiliikmed äh, härra juncker palus mul end asendada siin arutelul ja edastab teile oma tervitused tõepoolest praegu on parim aeg ja praegu on halvim aeg aga eelkõige on meie jaoks Euroopas äh, aeg tõsta äh, esile oma äh, väärtused ja mul on hea meel tervitada teid siin kojas, kus te olete just nimelt nõnda rääkinud Rootsi on kujundanud oma äh, saatust äh, veendumuses, et ähm, me saame siin äh, ühiselt koostööd teha ja paremat ühiskonda luua ja ka te mõjutate teisi väljaspool oma riigipiire siin Euroopas ja ma võin öelda, et Skandinaavia partneritest olite just teie esimestena need, kes rõhutasid liikumisvabadust ja teie olete äh, sellega tõesti toime tulnud ja Euroopas on sellest palju kasu olnud ja mina just sooviksin siin esile tõsta Rootsi tegevust äh, selle kriisi haldamisel. Te olete vastu võtnud hulgaliselt kaitset äh, otsivaid inimesi ja teie solidaarsus äh, on tõesti märkimisväärne. ja teie riik Äh, on tõesti tugevalt mõjutatud seal kaugel põhjas lõunas toimuvatest sündmustest. see näitab seda, et tõesti me peame ühiselt tegutsema ja ühtki riiki ei tohi jätta äh, üksi, olgu siis see äh, Kreeka, Rootsi, Saksamaa või Austria, keegi ei tohiks üksi äh, sellega toime tulla. me peame ühiselt oma piire kaitsma, me peame pakkuma kaitset inimestele, kes äh, seda vajavad ja me tunnustame Rootsi tehtud jõupingutusi äh, pagulaste vastuvõtmisel. Teie lähenemine on olnud aus ja pragmaatiline ja täna nagu te äh, ütlesite, on meil tarvis Euroopas kord uuesti jalule seada, meil on tarvis taastada Schengeni süsteem. ilma Schengeni süsteemita äh, ei tule me sellega toime ja ähm, me näeme, et äh, on olnud väga kulukas tagada piiridel kaitset Rootsi ja äh, Taani vahel ja komisjon äh, avaldas äh, teekaardi, mis puudutab siis seda Schengeni süsteemi taastamist ja et see süsteem oleks paindlikum, me peaksime Äh, õppima toimunud äh, sündmustest ja me peame suutma ennetada arenguid, vastasel korral see ei toimi üldse. komisjon ei ole huvitatud süüdistamisest, meid huvitavad lahing, lahendused, me soovime, et kõik liikmesriigid äh, kannaksid oma vastutust Schengeni süsteemi taastamisel ja sooviksin veel puudutada te teist teemat, mida te mainisite, mis on, mis puudutab samuti Euroopa väärtusi, nimelt Euroopa sotsiaalmudel. see on üks meie suurimaid saavutusi see puudutab seda, kes me oleme, see on osa meie aluslepingutest ja identiteedist rohkem kui ähm, majanduslikud aspektid ja Rootsi on äh, selles loos täitnud terveid pikki peatükke ja kui ma kuulan äh, teid, siis, siis äh, ma näen, et teie, teie valitsus jätkate sel teel ja ma soovin teid selle eest tänada ja me sooviksime näidata kogu maailmale, et meie sotsiaalne majandus saab äh, tagada ka sotsiaalset õiglust ja äh, majanduse arengut. et me suudame äh, vastu panna ja ta-, ja kaitsta neid standardeid soolise võrdõiguslikkuse vallas, keskkonna vallas ja sotsiaalse õigluse vallas. ja me peame püüdma ka kohandada seda mudelit eh, muutuvas maailmas, mis muutub palju kiiremini kui neil aastatel, mil eh, meie sündisime. ja meie eh, seda silmas pidades oleme algatanud sotsiaalsete aluste äh, Äh, algatuse, et me äh, suudaksime tagada äh, võrdsed võimalused sotsiaalkaitse ja sotsiaalse õigluse kõigile kodanikele. see puudutab kõiki kodanikke, kuid see aitab ka kaasa sellele, et meie tööturg ja majandus on kriisides vastupidavamad ja seal on ka loetletud äh, meetmed, mis me peame ka tulevikus äh, selle saavutamiseks äh, võtma. Rootsi on aastakümneid kehastanud Euroopa väärtusi, võrdsuse, kaastunde valdkonnas, aidates kaitset vajavaid inimesi ja täna te näitate, et need, neid väärtusi austatakse endiselt ja sooviksin täna öelda, et need, need väärtused äh, ongi see valgus, mille järel me peame käima. meil on äh, Euroopa äh, lahendus ja see ongi ainus lahendus, mis meil on ja sooviksin teid tänada, peaminister, soovin tänada Rootsit, et olete mänginud niivõrd olulist rolli selles protsessis. aitäh! suur tänu, proua Georgieva. Euroopa Rahvapartei nimel saab sõna härra Hökmark. fru vice ordförande och herr statsminister, välkommen hit! suur tänu, härra president, härra peaminister, tervitan teid siin. on huvitav kuulata, kuidas sotsiaaldemokraatlik peaminister toonitab, et Rootsi toetab igati tugevat koostööd, me oleme ajahetkel, kus me kogeme väliskriise Venemaa, Venemaa Süürias, Daesh, kliimapõgenikud. kõik need äh, kriisid esitavad suured väljakutsed meie põhiväärtustele. ainult äh, tugeva Euroopa abil on äh, meil võimalik nende probleemidega tegeleda, me ei saa neid lahendada üleöö aga meil on igati vaja omavahelist koostööd ja seda pikaks ajaks. Need probleemid on väga keerulised. paari otsuse ja teoga ei saa neid lahendada. me peame küsima, mida saame meie teha Euroopa Liidu jaoks ja mida Euroopa Liit saab teha meie jaoks, mõlemat pidi. ükskõik, kas me räägime siin sotsiaalküsimustest või muust, me peame vältima loomulikult ülereguleerimist ja bürokraatiat. seda kodanikud Euroopas ei soovi. Ühendkuningriigis on neid teemasid tõstatatud ja ka Rootsis on meil palju juttu sellest, et bürokraatiat on liiga palju, seda tuleb vähendada meil tuleb äh, saada lahti sellisest õigusloomest, mis takistab äh, edasiliikumist, äh, koostööd. samuti tuleb vältida olukorda, kus me kulutame liialt raha, mida meil ei ole, põgenike teemaga seoses tuleb tagada õiglane koormuse jaotus kinni pidada reeglitest. ka Eurotsooni arengutest rääkidest äh, võib äh, sama öelda. Euroopa peab võtma vastutust kanda. mainides nüüd äh, Türgit, siis äh, me peame kaitsma seal praegu kaalukausil olevaid väärtusi nagu õigusriiklus, ajakirjandusvabadus, sõnavabadus ja kõikide väljakutsetega me tuleme toime üheskoos. suur tänu sotsiaaldemokraatide nimel, saab sõna härra Pitella. suur aitäh, lugupeetud äh, president, lugupeetud äh, peaminister, te rääkisite oma kõnes demokraatiast, demokraatiast ja äh, koostööst ja väärtustest. ma usun, et tegelik äh, võitlus äh, Euroopa tuleviku üle ei käi sõjaväljadel, ei Süürias ega mujal. Äh, väärt-, võitlus Euroopas puudutab eelkõige väärtusi. me peame kohandama Euroopa Liidu viimaste muutustega maailmas, ilma et me kaotaksime oma väärtused silmist kõige olulisemaks neist väärtustest on solidaarsus. me näeme, et natsionalism ja egoism äh, levivad Euroopas ning seega on solidaarsus võib-olla moest läinud, aga see on endiselt väga oluline. solidaarsus ja väärikus, need äh, kaks väärtust olid olulised ka Olav Palmile, kelle surmast on möödunud kolmkümmend aastat ja mulle meeldib meenutada ühte tema lauset. ta ütles, et meie jaoks on demokraatia inimväärikuse küsimus ja inimväärikus tähendab poliitilist vabadust. väärikus ja solidaarsus. solidaarsus tähendab eelkõige solidaarsust nendega, kes põgenevad sõja eest, keda rõhutakse kaheksakümmend tuhat äh, põgenikku on vastu võetud Rootsis, aitäh selle eest. riigid üksinda aga ei tule toime suurte äh, põgenikevoogudega. Itaalia, Rootsi, Saksamaa, ei, selleks on vaja ühtset äh, Euroopa varjupaigasüsteemi ning samuti Dublin tuleb läbi vaadata, nagu te ütlesite. me võitleme sotsiaalse Euroopa nimel ja te täiesti põhjendatult tuletasite seda meelt. meil ei ole vaja sellist Euroopat, eh, kes tekitaks eh, lõhesid, vaid kes ühendaks inimesi. see tähendab seda, et tuleb eh, tunnustada kõiki töötajate õigus, ükskõik mis rahvusest nad on, sama, tingimused sama töö puhul. samuti suur aitäh teie riigi delegatsiooni panuse eest meie töösse Eh, mis puudutas eh, töötajate lähetamise direktiivi eh, Junckeri ettepanekut. me teame, et see on üheks oluliseks arenguks ka tulevastes töödes, suur aitäh! suur tänu, härra Pitella, ECR fraktsiooni nimel saab sõna saadik Henkel. härra president kolme nädala eest äh, me rääkisime Strasbourgis kahest äh, parlamendisaadikut, kes väljaspool koda rääkisid äh, tulistamiskäskude andmisest. meie fraktsioon otsustas eile mõlemale saadikule teada anda, et nad peavad lahkuma meie fraktsioonist kolmekümne esimeseks märtsiks. härra peaminister jah, see on esimene kord, kui äh, see pool koda seal mulle pak-, plaksutab, arvatavasti ka viimast korda. härra peaminister, te ütlesite kaks korda, et äh, olete sündinud tuhande üheksasaja viiekümne seitsmendal aastal. mina sõitsin sel aastal jalgrattaga Hamburgist Göteborgi, ilma et mu jalgrattal oleks olnud äh, käike nüüd äh, ma käisin Rootsis äh, ka siis, kui Rootsi äh, keeldus üle võtmast eurot, ma käisin kaubanduskoja esindajana Rootsis tegemas kampaaniat euro poolt, aga rootslased olid targemad äh, Saksamaal meil äh, jah, kahjuks niimoodi ähm, rahva arvamust äh, kuulda ei võeta. praegusel hetkel ükskõik mis näitajaid me vaatame, Rootsil läheb paremini kui Eurotsoonil. ja teie, härra peaminister, näitate mitte ainult sotsiaaldemokraatidele, vaid ka kõikidele teistele, et äh, raha peab kajastama ühe riigi äh, fiskaalset kultuuri ja muid kultuure me ei saa suruda peale ühte valuutat, te näitate, et väike võib olla ilus ja te näitate, et äh, Euroopa see on võimalik ka teisiti edasi minna. Rootsis olete te otsustanud vastutustundliku põgenike poliitika kasuks Amnesty Internationali pikaajalise liikmena tean ma, kuivõrd äh, keeruline oli teil kontrolli alla saada oma piirid. härra peaminister, see ei olnud vastutustundetu, nagu paljud teile siin ette heidavad, vaid see oli just nimelt vastutustundlik. me oleme nüüd äh, registreerinud äh, Euroopas varjupaigataotlusi Euroopa meeletul äh, hulgal, seitsekümmend kaks protsenti nendest on tulnud meestelt, me kõik teame, mis see endaga kaasa toob, meenutagem äh, Kölni sündmusi. aga mis saab siis, kui need mehed äh, nüüd äh, on äh, jätnud oma emad, õed, naised, lapsed ähm, kaitseta sinna, kus nemad põgenesid, aga tuleb arvestada ka sellega, et enamik nendest äh, meestest ei ole tulnud otseselt sõjakoldest, vaid lihtsalt ähm, keerulistest piirkondadest tekib küsimus, kui paljud nendest asusid üldsegi teele alusetute Saksamaa lubaduste pärast. ja siinkohal äh, jõuangi jällegi äh, Rootsi juurde põgenikepoliitikas ja europoliitikas on Saksamaa oma tegevusega juhtinud äh, mitte ainult ennast, vaid kogu Euroopat täielikku tupikusse ja ummikusse. Rootsis on aga vastutustundlik tee valitud Merkel on kaotanud oma moraalse ülimusliku positsiooni ja sakslased on siin olukorras, kus neil pole millegi üle uhkust tunda. suur tänu ja nüüd liberaalide nimel saab sõna proua Wikström, palun. Och jag vill hälsa statsministern välkommen hit till Europaparlamentet tänan. lugupeetud peaminister, tere tulemast Euroopa Parlamenti, meil on väga hea meel, et saate siin meie hulgas äh, tänase äh, pärastlõuna veeta, teatavasti on Rootsi äh, keskmise suurusega Euroopa Liidu riik, te viitasite Dublini konventsioonile ja räägiti ka varjupaigapoliitikast, mis toimib hästi, ma arvan, et äh, parlamendiga peaks olema tihedamad kontaktid, et äh, oleks võimalik äh, seda paremini korraldada. kuidas on teie kontaktid nõukogu teiste liikmesriikidega, kuidas on asjad liikumas jätkusuutliku varjupaigapoliitika väljakujundamisel? see on praegusel hetkel esmatähtis, me nägime, mis on seni juhtunud asjad on muutunud, otsitakse rohkem, et meid võetakse tõsiseltvõetavamalt ja mismoodi me üldse peaksime asju muutma, vaadates seda, mis on äh, minevikus toimunud. meil kõigil on oma vastutus ja sellisel viisil nagu praegu ei saa me oma ühist vastutust äh, tagada. kokkulepe äh, Türgiga ei paranda seda olukorda pikemas perspektiivis ja paljud punktid selles on vastuolus rahvusvahelise õigusega Genfi konventsiooniga paljud eh, eh, inimesed eh, ei, ei, ei saa siia jääda, paljud ei saa siia tulla, saadetakse ära, jäävad Kreekasse ja kuidas seda ühist poliitikat välja kujundada, et me saaksime oma ühist vastutust jagada? võib-olla me mm, peaksime lõpetama olukorra, kus Kreekas toimub pidev tragöödia ja võib-olla peaks leidma mingeid muid lahendusi, mitte saatma inimesi trükki tagasi, vaid leidma legaalseid võimalusi, kuidas nad saaksid Euroopa Liitu tulla, panna paika niisuguse varjupaigasüsteemi, kus on võimalik ka koormust riikide vahel õiglaselt ära jagada, mis puudutab koostööd Türgiga, siis see võib toimida ainult siis, kui meil on ühtne välispiiride haldus, kui meil on ühtne varjupaigapoliitika. nüüd me peaksime tõesti algatusvõimet üles näitama ja liikmesriikidega koostööd tegema. Te peate peate näitama, et te olete liider, te peate näitama liikmesriikidele, kuidas tuleb tegutseda ja äh, ministrite nõukogus on, on tõesti vaja äh, edasi minna ja meie oleme äh, harjunud teed näitama. ükski Euroopa juht ei tohiks tõkestada meie tegevust äh, ja konstruktiivset tegevust ja ma arvan, et Euroopa on väärt palju rohkem seda, kui see, mis me seni teinud oleme. suur tänu, nüüd äh, saadik Björk QNGL-i nimel. lugupeetud peaminister, tere tulemast äh, Euroopa Parlamenti, Rootsi on kahe tuhande viieteistkümnendal aastal äh, võtnud vastu äh, Äh, suure hulga ähm, pagulasi, kuid sügisel me nägime erinevaid äh, arenguid, äh, sulgeti äh, piirid, aga sellest ei ole mõtet praegu enam rääkida, kuid oluline on see, et me seisame kõik siin Euroopas samade väljakutsete ees. me peame inimesed, kas me saame nad võtta vastu organiseeritult või püüame kõik oma piirid sulgeda, et veidi hingetõmbe aega saada. ja kuidas see siis peab toimuma? minu arvates, minu jaoks on see täiesti selge. Euroopa Liit on võtnud vastu hulgaliselt inimesi võime arutada, kas äh, me oleme vastu võtnud piisavalt või liiga vähe, aga ma arvan, et Rootsi peab äh, siin tõesti teed näitama, me peame suunda muutma. aga kahjuks äh, praegu ei ole seda nõukogus veel näha meil on siin võimalus anda äh, politseile rohkem pädevust kolmandates riikides äh, sekkumiseks, kuid see ei ole äh, lahendus, räägitakse ka patrullidest Vahemerel ja ka seal ei ole see jätkusuutlik. ja kokkulepe Türgiga ei ole minu arvates samuti lahendus inimesed, pagulased ei ole lihtsalt kvoodid või, või, või, või mingid kalad, tegemist on inimestega Need ei ole objektid ja seega me peame tegutsema äh, mõistlikult. me oleme näinud, kuidas riigid on erinevaid lahendusi välja pakkunud, kuid me peame olema, äh, näitama, äh, tegutsema poliitiliselt ühtselt, me peame lähtuma nendest riikidest, kes soovivad edasi liikuda, leidma lahendusi, mis oleksid, oleksid sobivad, me oleme arutanud paljust võimalusi, kuid me peame veelgi kaugemale minema, nüüd lõpetuseks mm, meie peame äh, vaatama ka seda, kellega meil on võimalik koostööd teha, aastal kaks tuhat viisteist oleme me nii-öelda käe äh, välja ulatanud, kuid me peame vaatama ka, missugused riigid nõukogus saaksid aktiivsemalt osaleda, vaatame, kas see aasta tuleb solidaarsuse aasta või mitte või me püstitame üha enam müüre. suur tänu ja nüüd roheliste nimel äh, proua Harms, palun härra president, austatud peaminister, lugupeetud äh, kolleegid, ma tahaksin teid tänada kõigepealt äh, selle eest, et äh, arutelu toimub meil siin niivõrd rahulikus õhkkonnas, meil on seda kõigil vaja, olgugi et täna hommikul toimunud arutelud Euroopa Ülemkogu teemal ja viited sellele, mida kõike meil on vaja teha, on väga murettekitavad. nüüd äh, tulles Rootsi juurde, teie riigi juurde, tahaksin ma öelda, et teil on olnud äh, juba pikka aega parim sisserändepoliitika ja kui te nüüd pöördusite tagasi piirikontrollide juurde ja siis ma tunnistasin, et äh, see on nagu äratuskell. Te ütlete, et te ei äh, suuda enam ja on vaja Euroopa lahendust, aga Euroopa lahenduse leidmine kestab niivõrd äh, kaua ja seetõttu see kõik tõigi endaga kaasa piiride sulgemise. ma ei tea, kui palju meil veel aega on, et äh, tulla toime selle olukorraga, me oleme silmitsi ülemaailmsete väljakutsetega, samas äh, nõukogu paistab arvavat, et aega on veel küllalt. ma tahaksin teilt kuulda, kas äh, jõuab kätte ka ajahetk, mil tuleb tõdeda, et osa riike läheb äh, põgenikepoliitikas kaugemale kiiremini edasi, öeldes, et meie oleme need, kes on valmis äh, omavahel äh, jaotama põgenikke solidaarselt. mis puudutab kokkulepet äh, Türgiga, siis jah, seda võib kritiseerida, see on väike samm edasi, aga kuhu me jõuame, kui me ei äh, suuda lisaks piirialtusele ka põgenikke ümber jaotada. Te mainisite oma kõnes et äh, Euroopa Liidus me peame võitlema uute hirmutajate ja uute hirmude vastu. härra Henkel, te rääkisite äh, siin äh, pikalt sellest, kuidas te Saksamaa tööstuskoja lobitöö tegijana võitlesite euro eest, ma ei tea, mis patud teil kõik veel on, aga igal juhul on äh, suureks häbiplekiks äh, see, äh, kuidas Saksamaal õhutatakse kõikvõimalikke hirmusid. eurooplased peavad hirmu tundma siis, kui nad ei ole enam võimelised tegutsema koos, olles samas silmitsi globaalsete väljakutsetega, mis on põgenikke meie juurde põgenema sundinud meil on vaja ühist tegutsemist, sellest tuleb äh, rääkida. nõudmised äh, maailma stabiilsematele, rikkamatele riikidele ei kao kuskile, vaid need kasvavad. eile ÜRO äh, esindaja andis meile väga hea globaalse ülevaate. meil on tegemist äh, konflikti eskaleerumisega Süürias äh, tänu Putinile ja Assadile, see sõda ei lõpe niipea. ja viimane lause minu poolt. ainult üheskoos eurooplastena saame me sellest katastrofaalsest eskaleerumisest äh, üle saada, me peame olema teistega solidaarsed. ja seetõttu äh, härra Le Pen oli teie tõne, kõne tõesti väga julgustav, aitäh! suur tänu ja nüüd EFTD fraktsiooni nimel saab sõna proua Winberg. suur aitäh, lugupeetud president. Stefan Löfven, te ütlesite, et me oleme olnud naiivsete põgenike äh, vastuvõtmes. ilmselgelt, et te pärisite juba lekkiva laeva, aga Äh, viimase pooleteist aasta teiepoolne poliitika on olukorra veelgi hullemaks muutnud. Äh, selliste riikide tõttu nagu Rootsi on rändeolukord ning Euroopa rändepoliitika muutunud täielikuks majanduslikuks, poliitiliseks ja humani-, humanitaarseks kaoseks täna te olete täiskogu ees ja te tahate kogu Euroopale peale sundida teie enda naise poliitika tagajärjed. Te nõuate eh, teistelt liikmesriikidelt endi päästmist, eh, sest nüüd eh, teil on seda vaja, aga kõik see on teie enda süü. Te ütlete, et liikmesriigid peavad solidaarsust üles näitama ja vastutust kandma, aga teie enda valitsus peab omaenda vastutust kandma ning pea, peatama rändevood kas te usute tõesti, et on võimalik jõuga äh, sundida peale põgenike vastuvõtmist, osadel riikidel ei ole ei äh, raha, rahalisi vahendeid ega poliitilist tahet, et toime tulla selliste tohutute rändevoogudega, üha enam riike eemaldub äh, teie poolt soositud jaotusmehhanismist. lugupeetud peaminister, Te peate nüüd ise oma vastutust kandma, olgugi et see võib ebameeldiv olla. Te peate mõistma, et tegemist on tõsise probleemiga. Te räägite eh, kaheksakümnest tuhandest eh, põgenikust, kes on Rootsis vastu võetud. kuidas me nii kaugele jõudsime? me ei suuda praegu tagasi saata isegi kolmekümmet eh, ühe bussi peal olevat sisserändajat. für die ENF fraktsioon. ja e ENF äh, fraktsiooni nimel äh, kolleeg Stuger. voorzitter, vroeger ging ik altijd, gingen wij altijd. lugupeetud president. tuhande üheksasaja kaheksakümnendatel aastatel mäletan, Rootsi oli ilus riik, jõukas ja turvaline ja kord äh, ka ise rääkisin äh, Rootsist, äh, sellest, et Rootsi on inimõiguste osas esirinnas, kui Rootsi valitsus on avatud ja läbipaistev. nüüd aga läksin omaenda pere ja lastega eelmisel aastal Rootsi tagasi ja ma olin täiesti šokeeritud sellest, mida nägin. ma ei suutnud uskuda, kui palju Rootsi oli muutunud minu tütar, kes on kaheteistaastane, nüüd valmistab ette ka ettekannet Rootsi kohta. tema ütleb oma klassikaaslastele, et nüüd on Rootsi riik, kus on kõige kõrgem vägistamist eh, hulk, ainult Sootos on eh, neid rohkem. Rootsis on vägistamisi rohkem kui Mehhikos, Nigeerias või Venemaal. kordan üle selle, minu tütar ütleb oma klassikaaslastele ka, et Rootsi valitsus hoiab teavet salajas, nii et opositsioon ei teaks, millega tegemist ja me näeme, mis on selle tulemuseks. lugupeetud president, mind šokeerib see, mis on Rootsiga juhtunud viimase kolmekümne aastaga ning siin on ainult üks põhjus ja selleks on Euroopa Liit ja temast maha jäänud laostatus. Euroopa Liit langeb kokku, praegu on kokku langemas ning tirib Rootsit ennast kaasa. tegemist on Euroopa läbikukkumisega. sõna saab nüüd äh, härra Paltso fraktsioonilise kuuluvuseta saadikute nimel tisztelt miniszterelnök úr! suur tänu ähm,, härra peaminister äh,. Rootsi majandusteadlane Friberg, kes elab nüüd äh, Budapestis, ütles, et äh, Ungaris endiselt usutakse konservatiivsetesse väärtustesse erinevalt Lääne-Euroopast ja me mitte ainult ei usu nendesse väärtustesse, vaid me ka võtame vastu otsused nendest väärtustest lähtuvalt. Teie olete oma väärtuste põhjal liberaal, te võtate vastu kümneid tuhandeid põgenikke, mis toob kaasa ka kuritegevuse ja muu sellise, see on teie otsus, see on teie riigi suveräänne otsus, aga võtke teatavaks, et on riike, kes ei taha võtta vastu sadu tuhandeid, on riike, kes tahavad kaitsta oma kultuuri, kes ei soovi üles ehitada paralleelühiskonda, ka Ungari kuulub nende riikide hulka, te rääkisite demokraatiast, kas te aktsepteerite seda, et äh, Ungaris äh, otsustatakse selliseid asju referendumil, see on äh, suveräänse riigi suveräänne otsus, aitäh. järgmisena Rahvapartei nimel härra Gonzales Pons järgmisena. härra Gonzales Pons, lülitage sisse mikrofon. lugupeetud president, minister peaminister, põgenikekriis on äh, kõige suuremaks humanitaarkriisiks Teise maailmasõja lõpust peale ja me ei ole leidnud lahendust, äh, mis oleks humaanne. müüri ehitamine, piiride sulgemine, see ei lõpeta kriisi. see muudab ainult äh, üha lootusetume, lootusetumaks laste, naiste, meeste põgenemise ning tingimused muutuvad üha ebahumaansemateks me peame kõik vastutust kandma ja see on ka põhjuseks, miks me tahame ühtset rändepoliitikat ning ühtset varjupaigapoliitikat. me tahame ka ühtselt välispiiri ning kaitsta Schengeni ala. liikmesriigid üksinda ei suuda kriisi lahendada ja see on põhjuseks ka, miks Euroopa olemas on. täna enam liikmesriigid ei suuda üksi ka mm, eh, omaenda probleeme lahendada liikmesriikidel piirikontrolli sisseviimine ja lennuettevõtetele äh, instruktsioonide andmine reisijate kontrolliks. Äh, see ei ole lahenduseks, teie riik lubas äh, kolmeks aastaks peatada Schengeni, tegemist on kaitsemeetmetega, mis aga ei ole piisavad ja teie meelest võib-olla neist piisab Rootsi jaoks, aga need ei ole head Euroopa jaoks. siin olevad sotsialistid ja rohelised ja teisedki me kaitsema, kaitseme piirideta Euroopat. täna hommikul osad võtsid väga karmid sõnad Türgi kokkuleppe vastu. Teie valitsus on uusi barjääre tõst-, ehitanud rändajate vastu, hakkame siis tegelik roheliste ja sotsialistide diskursus. me peame koos Euroopat ehitama, sellepärast et kui me seda enam ei tee, siis natsionalism tõstab pead ja natsionalismiga koos ksenofoobia fanatism, populism. Euroopa äh, loosungiks on äh, ühendatud mitmekesisuses, kuid ka lahkhelide eel me, ees me peame olema ühendatud. Te küll äh, kutsusite meid üles koos tegutsema, aga meil on vaja sotsiaalsemat Euroopat. ja rändeprobleem on oma iseloomult väga äh, sotsiaalne probleem, teie aga ehitate uusi tõkkeid ja takistusi. nüüd on sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel sõna proua Ülskogil. aitäh, Stefan Löfven, et te siin olete. see on hea ja oluline, me kuuleme kõiki neid asju, mis toimuvad, kõiki neid eh, valesid väiteid. tihti siin eh, saalis räägitakse valesid eh, asju ja hea on, kui keegi sellega välja toob. ma tahaks rääkida ebaõiglusest, mis Euroopas valitseb, meil on kakskümmend kolm miljonit töötut, me teame, et neid on tegelikult palju rohkem kogu Euroopas ja ka siin kojas on inimesi, kes arvavad, et me peame äh, sellele kriisile vastu astuma madalate palkadega, et meil on, meil peaks olema reguleerimata tööturg nii Euroopa kodanikele kui ka tulevastele Euroopa liikmesriikidele, kes hiljem liiguvad, nende tingimused peaksid olema veelgi halvemad, see tekitab veelgi rohkem lõhestumist ja veelgi ebaõiglasemaid töötingimusi. meie sotsiaaldemokraatidena soovime tõesti sellele sotsiaalsele dumpingule lõpu peale teha. me ei tohi halvemaid ting-, taha halvemaid tingimusi ja, ja halvemaid hin-, palku. see tähendab olukorra halvenemist kõigi jaoks, mitte ainult neile, keda see vahetult tabab ja peaminister ütles, et äh, samaväärse töö eest tuleb maksta sama palka, see peaks olema iseenesestmõistetav, kas me võime usaldada seda, et Juncker sellega ellu viib, ta kindlasti usub sellesse, aga kas tal on äh, piisavalt võimekust seda ellu viia praeguses olukorras, on piisavalt palju inimesi, kes ei usalda äh, poliitikute võimekust, need inimesed lähevad äh, valima ekstremiste, äärmusparteisid, ma mõtlen näiteks ühele äh, Stockholmi äh, jalgpalliklubile ja veelgi hullematele näidetele äh,. siin on tõesti väga palju näiteid äärmuslikest parteidest äh,, tööpuudusega tuleb võidelda, sotsiaalsele dumpingule tuleb äh, lõpp peale teha, kui meil see ei õnnestu, siis järjest rohkem inimesi pöördub äärmuslaste poole. eile komisjon tuli välja erinevate ettepanekutega sotsiaalsema Euroopa loomiseks, näiteks äh, töötajate lähetamise direktiivi läbivaatamine, sotsiaalpartnerid äh, peavad äh, tugevamaks muutuma. kas äh, sina, Stefan, arvad, et sellest piisab, kas sellest piisab selleks, et meil oleks samaväärse töö eest samaväärne palk? aitäh ja nüüd saab sõna härra Federley. aitäh, tere tulemast Euroopa Parlamenti, peaminister Stefan Löfven Te tulite parlamenti hetkel, kus Euroopa Liidul on väga palju probleeme, meil on probleeme kliimamuutustega, millega me peame võitlema, me peame leidma oma lahendusi sellele, meil on rändega seoses väljakutseid, ka siin on vaja oma lahendusi ning lisaks sellele on meil ka tegemist selle probleemiga, et äh, Euroopas on ebakõlasid järjest rohkem, meil on eh, Ühendkuningriigi lahkumist puudutav arutelu ja muid probleeme, seetõttu on mul väga hea meel, et te täna siia tulite, ma tahaksin teid kiita. ma olen harva kuulnud, et te nii selget keelt räägite, kui te täna tegite seoses rändepoliitikaga. selge on see, et kui me ühiseid otsuseid vastu võtame, siis peame ka järeldusi tegema, kui keegi nendest otsustest kinni ei pea. tõesti mm, Te peaksite väga selgelt seda välja ütlema ka meedias ning äh, tihti on ju probleeme selles, et äh, ülemkogul tehtud äh, otsuseid ei viida ellu, see näitab, et ülemkogu ei saa midagi tehtud, mis mõte on teha otsuseid ükskõik kas parlamendis või nõukogus, kui neid otsuseid ei rändepoliitika on ainult üks nendest valdkondadest, kus selliseid probleeme on. me peame tõesti hoolitsema mitte ainult selle eest, et me poliit-, otsuseid langetaks, vaid et neid ka rakendataks ja mis puudutab sotsiaalset Euroopa Euroopat, siis äh, peaminister ise oli ju ka kaasatud äh, kõnelustesse koos David Cameroniga ja kuulutasite te ju äh, sotsiaalse Euroopa surnuks. tegelikult on tehtud ju mindud isegi tagasi sellest, mida valimiskampaaniates öeldud on. nii et ilmselt või Äh, pandi pead kokku David Cameroniga ja hoopis äh, vähendati meie ambitsioonikust. ma olen tõesti väga mures, et sotsiaalse äh, Euroopa puhul on meil tegemist tõesti juba surmajuhtumiga ja sellest rääkisin ka Gunnar Hetmark, kui ähm, me, varem oli meil härra Persson peaminister, kes äh, võlit-, võitles laienemise eest ning äh, veel varasemad peaministrid on võidelnud Euroopa eest, aga kuidas on olukord praegu? aitäh ja nüüd saab sõna proua Zimmer. Äh, härra juhataja, härra peaminister ma tahan öelda, et Euroopa Parlament on alati valmis mind üllatama. jah, kui ALDE saadik ütleb, neid, sõnastab neid asju nii ja esitab küsimusi, siis minu arvates on need küsimused, mida minagi tahaksin sellega sõnastada, see on hea, et te siin olete, et me ühiselt, solidaarselt neid vastuseid otsime, demokraatlikus vaimus tegutseme. jah, me vajame sotsiaalset Euroopat aga teie kui äh, nõukogu liige ja sellepärast ma teie poole pöördungi, teie kui nõukogu liige vastutate selle eest, äh, kuidas ja milline leping sõlmitakse äh, Ühendkuningriigiga, mis tegelikult seab selle sotsiaalse Euroopa põhimõtted küsimärgi alla. paljude oluliste reeglite üle otsustamine, muuhulgas tagamaks inimeste vaba liikumist. nüüd seate te need nõukogus küsimärgi alla. nüüd eh, seate te küsimärgi alla ühe Euroopa Liidu neljast sambast ja minu meelest on see tegelikult väga murettekitav. ja samuti tahaksin ma öelda seda, et kui, kui kolleegid ütlevad, et te räägite ühelt poolt, et tahate sotsiaalset Euroopat, aga teiselt poolt tahate põgenike küsimuse äh, Äh, ühist lahendamist, siis ma väga vabandan, need küsimused tuleb lahendada koos, mitte, mitte kunagi ei saavuta sotsiaalset Euroopat, kui me hakkame inimõigusi võimaldama sõltuvalt inimese rahvuslikust kuuluvusest meil on vaja tõesti vaja seda probleemi ühiselt lahendada ja ma olen nõus oma kolleegiga, kes eelnevalt esilen Maarin Björgiga, et tuleb liikuda edasi me ei saa ometi oodata et jaa, jaa, saavutame relvastuse küsimustes kokkulepped, aga siis jääme ootama, kes on see, kes esimese sammu astub. ja president annab sõna äh, kolleeg Peeter Eriksonile. aitäh, härra minister. Äh, äh, nõukogu jõudis Türgiga kokkuleppele äsja kuid väga rasked küsimused on veel lahtised või äh, saanud äh, tegelikult äh, ebakorrektse vastuse. me peame täitma rahvusvahelisi kohustusi ja rahvusvahelise konventsioone. Kreeka leiab, et Türgi on turvaline riik, aga Rootsi nii ei leia. ja selles küsimuses oleks vaja tõesti omada ühist seisukohta me peaksime vaatama, kuidas me edasi liigume, kas tõesti öö, eh, kõik põgenikud saadetakse nüüd lihtsalt Türgi otsusel tagasi. kui Kreeka rändetee eh, suletakse, mis siis saab? kas on teisi rändeteid, turvalisemaid rändeteid, et kas on olemas mingeid objektiivseid analüüse, kas te tõesti olete kindel, et olukord ei eh, muutu veelgi keerulisemaks ja ma tahaks teada, mida kavatseb teha lähiaegadel Rootsi valitsus, et aidata kaasa nende minu poolt esitatud küsimuste lahendamisele selleks, et Euroopa Liit tõepoolest panustaks põgenike probleemi lahendamisse. ja lõppkokkuvõttes teile, Stefan, on mul veel üks isiklik küsimus. kas pärast kõiki neid koosolekuid, nõupidamisi ja nii edasi ja nii edasi on teile isiklikult jäänud mulje, et nõukogu on valmis üldse ühiselt ja solidaarselt selles küsimus otsust langetama? suur aitäh, ütleb härra Schulz ja annab sõna EFTD e, saadikule härra e, Lundgrenile. Mm, suur aitäh, härra president. nüüd me siin siis e, seisame, mõlemad oleme värit töölisklassist ja nüüd me oleme tegutsemas poliitikutena. me kõik uskusime Rootsi mudelisse, meie teiega uskusime Rootsi mudelisse, aga nüüd on meil tegemist eh, Stefan Löf-, Löfveni juhitud eh, valitsusega, eh, kes laseb ennast puhuda teistest tuultest. ausalt öeldes on Äh, praeguse valitsuse puhul tunda teatud poliitilisust naiivsust. me ei tohi ennast naeruväärseks teha, kuid kõik need argumendid, mida kasutatakse, neid argumente kasutavad praegu ka Rootsi konservatiivid ja tegelikult ei ole see sugugi aktsepteeritav ja Rootsi sotsiaalne mudel kannatab praegu langetud otsuste najal. meie öö, äh, linnad ja vallad, kommuunid on seatud väga keerulisse olukorda, kuna Euroopa Liidu mm, saabuvad põgenikud on aga seejuures vähemalt kuuekümne protsendi ulatuses majanduspõgenikud terves maailmas, surevad äh, lapsed sellepärast, et neil ei ole piisavalt toitu ja puhast joogivett. Teie ütlesite, Stefan, et te olete rahul selle kokkuleppega aga andke andeks, Rootsi öö, on teinud ulatuslikke sissemakseid Euroopa Liitu pärast Euroopa Liiduga liitumist ja praeguseks ei ole asi mitte poliitilises korrektsuses, vaid vastastikuses lugupidamises. ENF fraktsiooni nimel härra Maier. aitäh, härra president Euroopa ei jää enam ükski kivi paika. seda ma lugesin ühest väga õnnestunud kommentaaris, see sundis mind järele mõtlema. ja kui ma täna kuulen seda arutelu, kui võtavad sõna kolleeg Björk või proua Harms, siis haarab see teema mind veelgi sügavamalt, sest mulle tundub, nagu need daamid elaksid mingil teisel planeedil see äh, kuul-, siin kuuldav äh, naiivsus on tegelikult äh, jõudnud äärmustesse kui täiesti koordineerimatu ja, ja selge mõistuseta tegutsemine Euroopas, siis on teada, et just need inimesed annavad sellesse oma panuse selleks, et kriis taaskord teravneb, nagu me seda praegu kogeme. praegu näitab olukord veel kord enam, et liikmesriigid võiksid kasutada olulisel senisest rohkem oma pädevusi, eh, et tegutseda konkreetsemalt kui Euroopa Liit tervikuna. Austrias me juba näeme seda, et eh, võetakse üle äärmuslikke seisukohti, aga Merkeli Euroopa Liit on viinud meid, Euroopa Liidu tervikuna, suurde kriisi, ainsad lahendusvariandid, mida me näeme ja näeme, kui funktsioneerivad, siis need ei ole pärit mitte Saksamaalt. kui me räägime varjupaiga taotlejatest, eh, siis eh, muuseas neid, kes olid pärit eh, Alžeeriast, need panid toime tõsiseid kuritegusid ja viiskümmend viis protsenti eh, varjupaiga taotlejatest on meessoost ja me ei tea, mida nad tegelema hakkavad, ma küsin teie kõigi käest, kas te tõesti tahate, et see läheks nii, kas me tahame, et läheks nii? ma tänan südames Viktor Orbanit, et ta ta tõkendas eh, selle veidi eh, kahet-, kahtlus, kahetsusväärse, kahtluse Eh, lepingu Türgiga. ja nüüd annan sõna kolleeg Funtulisele. kahjuks eh, praegune olukord Euroopa Liidus ei ole just roosiline, on palju probleeme ja mm, selle asemel, et lahendusi otsida, lükkame asju edasi ja seetõttu eh, probleemid kuhjuvad, eriti lõunas on tööpuudus, eriti noorte tööpuudus väga kõrge, meil on madalad palgad, Ehm, sotsiaalsüsteemid kokku kukkumas, olukord on väga halb, eriti hull on pagulaste probleem ja me peame sellele keskenduma. ja me peame keskenduma ka paljudele teistele valdkondadele, kus oleks vaja lahendusi. ja mõned fraktsioonid omavad oma poliitilisi huve ning see õõnestab äh, demokraatia tunnetust, aga ka enesemääramisõigust ja mm, poliitilisest arvamuste vabadust. poliitikas ei ole mingeid punaseid jooni, kus ollakse rohkem või vähem demokraatlikud siin. Euroopa Liidus ei tohi taga kiusata inimesi erinevate arvamuste pärast. ajalugu on juba kirjutatud, seda ei tohi muuta, nagu mõned soovivad, me ei tohi unustada minevikku. me kas muutume või saame hukka. aitäh ja nüüd saab sõna proua Gardiini Olivia proua, ma loodan siiski. suur aitäh! tahaksin äh, äh, küsida veidi selgitusi, kasutada ära seda, et te olete siin. Äh, teie nõukogus nõudsite reisijate andmeid, samas teie kolleegid on sellele täiesti vastu, kuidas te selgitate seda lähenemise muutust oma riigis avatud uste poliitikast suletud uste poliitikasse piirangud asüülitaotlustele, mis on täiesti vastu sotsiaaldemokraatide ja roheliste seisukohtadele, eriti siin parlamendis, aga on just üks punkt, mille kohta ma eriti tahaksin teie käest küsida, kuidas on võimalik et isegi Rootsis, mis on modernne riik, kus on tolerants, võrdsed võimalused, näeme me, et antisemitism tõuseb. isegi Malmös linnas, mis oli turvapaigaks tuhandetele juutidele, kes põgenesid äh, natside eest äh, Teise maailmasõja ajal. Äh, me oleme näinud erinevaid intsidente, mis on nii märkimisväärsed, et need paarsada juuti, kes seal veel elavad, vastavalt dokumentatsioonile, on hirmul, nad ei julge oma kodudest lahkuda, nad ei tunne ennast turvaliselt, ei julge lahkuda linnast Stockholmis on asjad teisiti loomulikult, aga me oleme samas siiski mures ja lisaks sellele, mida teie olete siin täna öelnud, eh, tahame teada, mida teie riik kavatseb teha peale retoorika, sest et isegi kui pool sellest, mida me kuulsime, on tõsi, siis oleks eh, tegemist väga murettekitava tendentsiga. Teie ja teie riik on panustanud sellesse, et eh, luua kultuuri Euroopas. kas teie leiate, et Rootsi ei ole enam turvaline koht, ei saa enam olla põgenikele koduks? kardan, et Äh, tuled on kustumas ja meeleheite talv saab olema pikk. sotsiaaldemokraatide nimel saadik Rodriguez, palun. kallis peaminister, äh, suur rõõm on äh, teid siin tervitada parlamendis, teil on tugev Euroopa-meelne, meelne hääl ja see põhineb Rootsi kogemusel. Rootsil loomulikult on mitmeid probleeme, aga endiselt on tegemist ühe parema näitega, mida järgida Euroopa Liidus tervikuna. esiteks, mis puudutab demokraatiat, nagu te just viitasite, siis demokraatia puhul on teil kõrgeste standarditega osalus ja esindusdemokraatia Rootsis. teiseks, Rootsi on endiselt üks parimaid näiteid sellest, kuidas oleks võimalik saavutada jätkusuutlikku arengut koos majanduse, keskkonna ja sotsiaaldimensioonidega ja nüüd on võimalik saavutada ka, ka tugevam taastumine heade töökohtadega. ja lõpetuseks, Rootsi on endiselt hea näide selleks, sellest, kuidas oma rahvusvahelisi kohustusi täita. ma tean, et te olete võtnud endale kohustuse töötada globaalse uue kokkuleppe nimel ja sõltumatult probleemidest on Rootsi jätkuvalt äärmiselt oluline positiivne näide sellest, kuidas integreerida põgenikke. räägin teile, et hiljuti külastasin jälle Rootsit, et saada veidi inspiratsiooni ja mida ma seal nägin. pean äh, sellele kojale sellest rääkima. mis puudutab seda, kuidas Rootsi haldab väga suurt põgenike sissevoolu. esiteks äh, nägin seda, et äh, piiril võeti põgenikke väärikalt vastu. teiseks, nägin, et põgenikud, äh, põgenikud jaotati üle terve riigi paljudesse kohalikesse omavalitsustesse, kus neil oli võimalik leida korralikku majutust, ligipääsu korralikele sotsiaalteenustele. ja siis ma nägin ka hästi organiseeritud äh, koolitusprogramme, programme, millega integreerida põgenikke tööturule Need on väga lihtsad ja endiselt väga humaansed asjad, mida on võimalik teha, nii nagu Rootsi on seda tõestanud, neid ka peaks tegema igal pool Euroopas, nii et veel kord suur aitäh! viimase kõnelejana saab sõna Roheliste fraktsiooni nimel saadik Anderson. aitäh! härra president, tänan ka teid, härra peaminister, et te olete täna meil siin külas. ma loodan, et viimase tunni vältel toimunud arutelu oli teie jaoks huvitav, üldiselt hariv ja teavet ja ka me räägime eh, sotsiaalsest Euroopast, aga me jätsime nimemata nimetamata elevandi, kes seda ruumi täidab, Euroopa Liidu loomiseks vajalikud eeldused jäeti täitmata, majandus- ja finantskriisi tagajärjel on endiselt väga suur inimesi, hulk inimesi töötud me kuuleme siin majas, kõrges kojas, et et äh, Rootsil ei ole selles olukorras õigus jääda väljaspoole euroala. palun äh, respekteerige referendumi tulemusi äh, ja oleks tore, kui rootslased sõnaselgelt oleksid oma suhte euroalaga ka fikseerinud, meil on vaja pikaajalisi arengutingimusi selleks, et luua kõikidele muuhulgas Euroopa Liidus ka nendele, kes ei soovi euroalaga liituda. selleks, et need riigid võiksid olla kõik kindlad, et Euroopa Liidu langetatavad otsused on kasuks kõikidele Euroopa Liidu liikmesriikidele, kuidas te suhtute sellise kokkuleppe saavutamist? aitäh ja nüüd annan sõna Rootsi peaministrile härra Löfvenile, palun, ütleb härra president Uh, härra president parlamendi liikmed suur aitäh eh, diskussiooni eest kõigi sõnavõttude eest loomulikult ei saa ma kõigile vastata aga teen endast parima et siiski anda oma seisukoht erinevate tõstatatud küsimuste koha pealt esiteks gunnar hökmarkile vastuseks minu eesmärgiks ei ole luua väga palju uusi reegleid, mis satuksid eh, ettevõtjatele koormaks, rääkides sotsiaalsest Euroopast, aga meil on ühine majandus, ühine tööjõuturg ja sellel tööturul on meil vaja tulevikku nende jaoks, kes teevad tööd, need, kes ka, nende jaoks, kes ka tegelikult toodavad seda rikkust, mida me üritame laiali jaotada. ja ma ei näe et mõistlik oleks näidata inimestele negatiivse, negatiivset tulevikku, kus palgad võib-olla langevad, teie töötingimused võib-olla lähevad kehvemaks. see ei ole see tulevik, mida Euroopa inimesed ootavad. meil on ühine huvi, ühine vastutus tagada, et Euroopa tööturgu juhivad väga olulised väärtused ja samal ajal tuleb anda ka erinevatele riikidele võimalus otsustada asju nii, nagu nemad seda õigeks näevad. aga Delaval juhtum, mida me nägime aastal kaks tuhat seitse, Lavali juhtumi otsus näitas, et Rootsi ametiühingud ei saa kaitsta kollektiivkokkuleppeid ja see öö, äh, oli vale väga lihtne oleks öeld-, olnud öelda, et jah, loomulikult kui Rootsis on need kollektiivlepingud, siis tuleb neid kaitsta niikaua, kuni ei diskrimineerita kedagi, kes riiki siseneb. aga kui töötajad, Euroopa töötajad näevad tulevikku, kus nemad peavad hakkama võistlema madalamate palkadega, siis ma võin teile kinnitada, et need inimesed ei toeta sellist tüüpi koostööd. nii et äh, lubagem üksteisele äh, ja iseendale, et arendame välja sellise ööturu Euroopas, mis on äh, lubadus tulevikku silmas pidades, äh, et need naised ja mehed, kes iga päev tööle lähevad, on need, kes äh, tegelikult mõjutavad asju ja need, nemad on need, kellele me peaksime pakkuma häid tingimusi ja tulevikku väga palju võeti sõna ka põgenikekriisi küsimuses. minu sõnum on järgnev. meil kindlasti tulevikus ka on maailmas põgenikke kahjuks. ja mõned ütlevad, et tegemist on Rootsi eh, probleemiga, et Rootsi on kuidagi põhjustanud selle probleemi, sest et me võtame vastu põgenikke. probleem on aga kriis Süürias ja kriis Lähis-Idas mis sunnib inimesi põgenema, sest nad kardavad. Äh, neid terroriseeritakse, seal käib sõda, see on tegelik probleem. ja ma arvan, et tegemist on inimliku küsimusega. Öelda inimestele, kes põgenevad oma elu kaitseks, et jah, me peame teid aitama. me saame seda teha erinevatel viisidel, me peame aitama lahendada probleemi, mis on selle kõik põhjustanud äh, see on äh, aluseks, me peame aitama oma naabruskonna inimesi, jah, aga nende inimeste puhul, kes tegelikult ka meile saabuvad, kas me sulgeme ukse? jah, on osapooli, kes leiavad, et niimoodi peaks tegutsema, minu arvates on inimlik öelda, et me peame aitama inimesi, kes põgenevad oma elu päästmiseks ja selles organisatsioonis koos, kakskümmend kaheksa liikmesriiki, kui me oleksime seda kõik koos teinud, siis me oleks selle probleemiga lahendanud. see ei oleks olnudki probleem meid on viissada kaheksa miljonit siin kontinendil. me oleks äh, selle olukorra koos lahendanud ja mõned võivad küll öelda, et jah, me tahame me ei taha osaleda, kui nemad otsustavad seda teha, siis äh, ütlen mina, et äh, oleks õiglane öelda, et kui te ei osale selles süsteemis, varjupaigasüsteemis, siis ei peaks te osalema ka ilmselt Schengeni süsteemis ei saa lihtsalt äh, valida endale neid häid ja lihtsaid asju. ja istuda selles lihtsas vaikses nurgas, mõnikord tuleb ka lihtsalt äh, esile astuda ja teha ära need keerulised ja rasked asjad. me tahame tulevikusüsteemi, mis äh, tegelikult ka jaotab vastutuse kahekümne kaheksa liikmesriigi vahel. keegi küsis, kas ma usun, et see asi ka tegelikuks saab. ma ei ole kindel, ma ei tea, ma kuulen neid vastuhääli, aga see on ainus viis, kuidas Euroopa Liit suudaks korralikult funktsioneerida, et me aitame üksteist, me pakume üksteisele abi ja need, kes ei taha osaleda, peaksid veel ühe asja üle mõtlema. kui see ei tööta, siis mõjutab see kogu Euroopa Liitu. see mõjutab ka neid, kes äh, istuvad äh, nüüd tagaistmel ja ei tee midagi. see mõjutab ka neid. kui me tahame tõhusat, äh, tegelikult töötavat Euroopa Liitu, siis me peame tegema koostööd ka nendes keerulistes küsimustes, seda tahan ma öelda. ja ma arvan, et me peame siin väljenduma selgelt mis puudutab kokkulepet Türgiga, siis äh, minu arvates on õige niimoodi tegutseda, me peame leidma lahenduse äh, ja tegema Türgiga koostööd, muidu ma ei oleks seda kokkulepet toetanud. ma ei saa vastata kõigile detailsetele küsimustele selle kohta, mida see kõik tähendab. president Tuskile on nüüd antud mandaat, me andsime talle mandaadi nende põhimõtete alusel läbirääkimisi pidada et me tahame, et see inimkaubandus lõpeks, me peame siin midagi ette võtma, sest et need, kes on kõige vastu, peavad näitama ka, mis on alternatiivid. tegelikkus praegu on see, et tuhanded ja tuhanded inimesed riskeerivad oma eludega avatud vetel meres. ja meil on inimesed, kes selliseid reise müüvad, kes ei hooli üldse nende inimeste eludest senini on meil rohkem kui nelisada, võib-olla isegi viissada inimest, kes on juba see aasta surnud ja minu arvates tuleb see lõpetada. see on üks moodus, kuidas asju lahendada, see ei ole ainuke lahendus, kindlasti mitte, aga see on üks nendest asjadest, mida me peame tegema. ja nüüd äh, vaatame, kuidas siis need läbirääkimised kulgevad, mis see tulemus on ja siis arutame seda. aga minu arvates on õige niimoodi tegutseda minu käest küsiti ka töötajate lähetamise direktiivi üle muudatuste kohta, et kas see lahendab kõik, kui ma sellest küsimusest õigesti aru saan, ei, kõike see ei lahenda, aga see on väga hea samm edasi, et näidata nii töötajatele kui tööandjatele Euroopas, et äh, me suudame välja arendada Euroopa tööturu, mis äh, töötab ja mis peab kinni kollektiivlepetest, seadusandlusest või mis iganes me oma riikides välja kujundada soovime. aga ükskõik, mis viisi me valime individuaalsetena riikidena, Euroopa Liit peaks pakkuma selle platvormi, peaks andma selle võimaluse, meie riigi puhul tähendab see seda, et peetakse kinni kollektiivlepetest, meie oleme valinud sellise tee, see on olnud hea tee, see on olnud väga tõhus viis mis on toonud kaasa rikkust ja kasvu, aga ka üsna õiglase jaotuse meie riigi kodanike vahel ja tahaksin selle viisi juurde jääda. seega komisjoni poolt praegu välja pandu on minu arvates väga hea, see on samm edasi, see toob suurema lootuse töötajatele Euroopas ja ma arvan, et see on väga hea algus. suur aitäh, härra president! aitäh, härra peaminister.